Signor Presidente. Señorías. palun istuge kohtadele, et me saaksime hääletusega alustada. Al abrir esta sesión de votos äh, alustame oma hääletust. Un anuncio muy triste El pasado 24 de noviembre, 112 personas fallecieron. Niisiis. Äh, kõigepealt tahaksin rääkida ühest õnnetusest, mis leidis siis taga äh, rõivatehases kapitali äh,, Bangladeshi pealinnas kuna ei olnud piisavaid äh, turvameetmeid, ei olnud äh, varuväljapääse, äh, kuna hoones oli palju kergesti süttivaid kangaid, siis tekkiski selline kohutav tulekahju. nagu te teate, avalikkuse pahameel selle katastroofi seoses oli tõesti väga suur, tuhanded töölised tulid tänavatele nõudes töötajate paremat kaitsmist. sada tuhat inimest osales ohvrite matusetseremoonial ning meie Euroopa Parlamendi saadikud ei saa sellist äh, tragöödiat loomulikult eirata Äh, Bangladeshis on üle nelja tuhande rõivavabriku ning äh, väga paljudel neist ei ole korralikke turvameetmeid. enamik nende vabrikute ekspordist tuleb Euroopa Liitu, täpselt samuti ka USA-sse ning äh, paljusid neid müüakse siin väga tuntud kaubamärkide nime all Euroopa Parlament leiab, et on väga oluline, et me jälgiksime seda tragöödiat ja kõik sellega kaasnevad väga tähelepanelikult, pööraksime tähelepanu töötingimustele Bangladeshis ning sellele, kuidas nad, kõik see mõjutab tulevasi kaubanduslepinguid nii et, et selle asemel, et käsitleda seda teemat kiireloomulise asjana, nagu meil esialgu plaanis oli, otsustas esimeeste konverents möödunud nädala neljapäeval korraldada siis äh, arutelu jaanuari osaistungjärgu ajal, kus äh, on äh, siis kohal ka komisjon ja nõukogu, kes teevad avalduse. Euroopa Parlamendi nimel ja kõigi Euroopa Parlamendi saadikute nimel tahaksin mina avaldada siirast kaastunnet ohvrite perekondadele ja ellujääjatele sooviksin seda, et nad kiiresti ja täielikult oma vigastustest paraneksid. nüüd jõuan oma järgmise teadaande juurde. kahekümne teisel novembril kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal toimunud istungil otsustas esimeste konverents, et Krimm erikomisjoni mandaati mis peaks lõppema kolmekümne esimesel märtsil kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, pikendatakse kuni kolmekümnenda septembrini kaks tuhat kolmteist ja seda kooskõlas siis kodukorra reegliga sada kaheksakümmend neli. kui kellelgi saadikutest midagi selle vastu ei ole, siis loetakse mandaat pikendatuks. kellelgi ei ole midagi selle vastu, hästi, niisiis, mandaat on sellisel juhul pikendatud ähm, kuni kolmekümnenda septembrini. härra Tverish. Äh, president, äh, mis puudutab äh, mandaadi pikendamist,